Uh, good morning, everyone uh,. We are a little bit. tere hommikust, me oleme natukene hiljaks jäänud juba, nii et alustagem. viieteistkümnenda päevakorrapunktiga kaks tuhat kakskümmend üks uh, eelarve rubriik kolm, jagu kolm um, soovitused ning raportööriks on uh, härra Nikos Andrulakis tere tulemast! tegemist on esimese sammuga siis kaks tuhat kakskümmend üks eelarvemenetlusest ning eh, siin me töötame välja parlamendi peamised prioriteedid järgmiseks eelarveperioodiks vastavalt siis eh, juuni komisjoni ettepanekutele eelarvemenetlust on otsustatud muuta parlamendisiseselt, komisjonidel on võimalus omapoolset panust anda esimest korda suuniste väljatöötamisse. Äh, mandaadikiri oleks äh, siis esimeseks meie reaktsiooniks äh, sellele eelarve ettepanekule. kaks tuhat kakskümmend üks on eriline aasta sellepärast, et tegemist on esimese mitmeaastase finantsraamistiku aastaga. uued välisrahastamisvahendid eh, jõustuvad järgmise aasta algusest. naabrus, arengu ning eh, rahvusvahelise koostöö instrument NDIC ning eh, samuti liitumiseelset abi instrument läbirääkimised endiselt käivad ning võivad jätkuda ähm, äh, aasta teise poolde. loodetavasti muutuvad need instrumendid operatiivseks järgmisel aastal. kuid teatud ebakindlust veel on üldise mitmeaastase finantsraamistiku osas. Euroopa Nõukogu tuleb kokku täna selleks, et leida kokkulepe selle raamistiku osas. homme hommikul saame teada, kas meie juhid on ka edu saavutanud selles parlamendi seisukohast on äärmiselt oluline, et mitmeaastase finantsraamistiku osas leitakse kokkulepe nii kiirelt kui võimalik, sellepärast et kui seda ei suudeta, siis see võib endaga kaasa tuua uute instrumentide ellurakendamise osas viivitusi. see on põhjuseks, miks parlament on korduvalt komisjonil palunud ette valmistada äh, reageerimiskavad selleks, et äh, ei oleks mingisuguseid lünki head kolleegid, annaksin koheselt nüüd sõna raportile selleks, et oma arvamust tutvustaks. härra Nikos Andrulaakis, teil on sõna. suur aitäh teile! tegemist on siis Ahveti komisjoni arvamusega ning see puudutab suuniseid eh, kaks tuhat kakskümmend üks eelarve kohta. tegemist on esimese korraga, kui on palutud meil oma arvamust nii varajases staadiumis avaldada ning tegemist on suurepärase võimalusega rääkida meie prioriteetidest. kaks tuhat kakskümmend üks saab olema esimeseks aastaks, mil hakatakse ellu rakendama uut mitmeaastast finantsraamistikku. uus ning samuti uut välisrahastusvahendite arhitektuuri ning selle taustal ma pidingi oma arvamuse koostama me palusime, et äh, komisjon osaleks algusest peale selle väljatöötamisel ning et meil oleks ka eraldi rida iga kolmanda riigi jaoks, keda me toetame oluliste vahenditega. see struktuur võimaldab meil äh, täita oma rolli. Äh, täna nõukogus alustatakse Äh, selle küsimuse arutamisega, meil on vaja sellist eelarvet, mis võimaldaks Euroopa Liidul toime tulla äh, välispoliitika väljakutsetega ning äh, saavutada samuti meie digiautonoomia eesmärk. me peame prioriteetselt käsitlema selliseid valdkondi nagu Lääne-Balkani riigid, kuid samuti idapartnerlusriigid me ei tohiks mitte kunagi unustada seda, kuivõrd olulised on inimõigused Euroopa Liidu poliitikates. see on põhjuseks, miks meil peaks olema eraldi rahastus selleks ette nähtud. ma pidin piirduma teatud sõnade arvuga, sellest tulenevalt olen ka teatud muudatusi sisse viinud. kolmas instrument näiteks, IPA liituvate riikide rahastus peab sõltuma sellest, kas nad äh, peavad kinni õigusriigi nõudest, kas kohtusüsteem on sõltumatu ning kas neil on head naabrussuhted. Türgi puhul ma teen ettepaneku, et kõik olemasolevad vahendid tuleks üle kanda äh, inimõiguste eest võitlevatele rühmitustele ning samuti tuleb äh, meil tähelepanu pöörata eelkõige otsesele dialoogile kodanikega ning seeläbi edendada Euroopa väärtusi ning lõpetuseks viitan olemasolevatele instrumentidele ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika vallas ning ma nõuan, et neid vahendeid suurendatakse selleks, et me suudaksime ka tulemusi saavutada. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on homme kell üksteist, ma ootan teie kommentaare ning märkusi ja ma olen kindel, et koos kolleegidega suudame me koostada väga hea ettepaneku eelarvekomisjonile. suur aitäh teile! suur aitäh selle tutvustuse eest, nüüd variraportöörid saavad sõna. härra Kaaler kõigepealt. Uh, jah, suur aitäh! ja aitäh headele, heale kolleegile suurepärase töö eest selle arvamuse eelnõu koostamise puhul. see on heaks üldiseks aluseks ja vastab ka minu peamistele mõtetele. ma olen viimase kümne aasta jooksul julgeolekukaitsega just tegelenud ning tunnen suurt headmeelt selle üle, et sa panid ka sellele valdkonnale rõhku. tahaksin mõned tehnilised äh, märkused veel lisaks teha. esiteks me peaksime äh, rõhutama seda, et meie lähinaabrus on strateegiliselt tähtis Ida-Euroopal äh,, Lääne-Balkan ning lõunapoolsed naabrid. me peaksime arvamust samuti kasutama selleks, et taaskord meelde tuletada Euroopa juhtidele äh,, kuhu raha suunata ning et sõnad ja teod peavad äh, käsikäes käima. see on eriti tähtis, kui me räägime oma äh, lubadustest Aafrika kontinendi osas. üldiselt äh, ülemkogu kohta Nad tulevad kokku nüüd, nüüd kohe räägivad mitmeaastasest finantsraamistikust, kui Van der Laieni komisjon soovib tegutseda kõikide eurooplaste huvides ja olla geopoliitiline komisjon ja omada mõju, nagu ka kõrge esindaja hiljuti just ütles, kui seda soovitakse, siis mitmeaastane finantsraamistik peaks olema hoopis teistsugune kui see ettepanek, mis praegu ülemkogu ees on. Charles Micheli ettepanek Äh, toidab riikide huve ning vähendab liidu osa. parlament lükkab selle tagasi, ma olen päris veendunud selles, meie kaitseme oma ühist Euroopa Liidu eelarvet ja investeeringuid ühisesse tulevikku. Äh, ja see, seisame vastu ähm, lühiajalisele liikmesriikide silmakirjulikkusele, meil on vaja va asjakohast rahastust prioriteetidele ning ma usun, et meie arvamus Äh, ka toob selgelt välja meie seisukohad, aitäh. ma ei näe ühtegi teist variraportööri. nüüd liikmed. härra Pasescu, palun. Thank you, Mr President. suur aitäh, äh, härra esimees. mul ei ole midagi eriti kommenteerida, üksainus märkus Türgi kohta ettepanek äh, ettepanek äh, Türgilt rahastust ära võtta ei ole võib-olla kõige parem lahendus. ma ei tahaks Türgit kaitsta, aga paar sõna. me kõik süüdistame Türgit, et äh, nad on kirde Süüriasse sisse tunginud ning äh, ettepanek on tehtud tühistada siis rahastus liidu poolt. me peame mõistma, et Türgi et seal on ka kurd terroristide oht kaheksakümmend kolm, joka kuulutati nende organisatsioon terroristlikuks. meie seda muidugi ei toeta kui äh, mõtet, aga siin on tegemist Türgi riiklike huvidega raportööril on muidugi oma arvamus, aga ma usun, et see on ekslik me ei tohiks Türgit isoleerida Euroopa Liidust, suur aitäh! Uh, aitäh, ma rohkem sõnavõtusoove ei näe, siis seega härra Andrulakis, palun, saate kommenteerida välja öeldud arvamusi? Δεν είναι μόνο ε, η εξωτερική πολιτική, me ei räägi mitte ainult välispoliitikast, kui räägime siin neist küsimustest, see, mis äh, Süürias praegu toimub, on meie kõigi jaoks muidugi mur-, mureks, sellepärast et tegemist on, on käimas olema kodusõjaga miljonid põgenikud ja me oleksime soovinud, et positsioonid oleksid olnud erinevad, aga siin me räägime sellest, mis Türgis endas toimub, õigusriik, inimõigustest kinnipidamine ning tooksin näiteks selle, mis härra Kavalaga mõni päev tagasi juhtus. mõned tunnid pärast tema vabastamist peeti ta uuesti kinni. teda nimetati terroristiks. ja väideti, et ta olevat olnud segatud hiljutiste sündmustega, see muidugi millest me siin räägime, ei pea olema ilmtingimata seotud Süüriaga, vaid sellega, mis Türgis endas toimub õigusriigiga. ning minu ja Euroopa Parlamendi seisukoht on see, et riigid, mis on liitumisteel, nad peavad ikkagi kinni pidama Euroopa Liidu äh, põhiväärtustest. aitäh, härra Pasescu, kas soovite veel sõna? ei. jah tervitaksin omalt poolt lihtsalt raportööri. mis ei tähenda seda, et ma oma arvamust muudaks. aitäh selle arutelu eest. tahaksin veel kord meelde tuletada, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on homme, kahekümne esimene veebruar kell üksteist null null. sellega on see päevakorrapunkt äh, läbi vaadatud ja läheme edasi äh, Lääne-Balkani soovituste juurde enne Zagrebi tippkohtumist, mis toimus selle aasta maikuus. see raport koostatakse äh, laienemismetoodika läbivaatamise ajal. me ootame Makedoonianiga Albaaniaga läbirääkimisi ning samuti on tulemas ka investeerimiskava Lääne-Balkani jaoks ning samuti institutsionaalsed läbirääkimised on käimas liitumiseelse abi üle, millest lähtume Euroopa Liidu toetusele aastatel kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse selles piirkonnas. raportööriks on Tonino Pitsula, nii et palun, sõna on teil. aitäh! tere hommikust kõigile, mul on hea meel esitleda siin meie soovituste eelnõud nõukogule komisjonile ja enne Zagrebi tippkohtumist. meie peamiseks eesmärgiks oli saata selge poliitiline sõnum Euroopa Parlamendi nimel. tahtsime öelda, et toetame laienemisprotsessi edendamist ja selle jätkumist. reformid kohapeal ja laienemine peaksid toimuma paralleelselt liikmesriikides ei eh, reformide peatumine ei tohi või siis mitteliitumine ei tohi peatada reforme. laienemispoliitika on olnud üks olulisemaid poliitikavahendeid ja see on üks olulisemaid välispoliitika vahendeid selleks, et demokraatiat, rahu ja jõukust Euroopas levitada. usaldusväärne laienemispoliitika eh, on, on eh, selle tagatiseks, et me edendame jõukust ka mujal ja see on juba rahu toonud sõjapiirkondadesse. Euroopa Liidu usaldusväärsus on siin kaalul ja üks põhjus, ma arvan, miks Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga liitumiskõnelusi ei alustatud või sellel otsusel eh, on selged tagajärjed millest ei räägita piisavalt siin ja liikmesriikide pealinnades. seepärast kutsume üles avama ja alustama liitumiskõnelusi juba märtsis mõlema riigiga. komisjoni asepresident ja kõrge esindaja ütles ja ka komisjoni president on öelnud, et uus Eh, komisjon peab olema geopoliitiline, seda tuleb näidata ka tegelikkuses, peame tegutsema otsustavalt oma lähinaabruses ja selles eh, soovituses on mõned mõtted välja toodud, mis on ka komisjoni, eh, komisjoni teatises uue laiemismetoodika kohta, näiteks klastrite või rühmade kaupa läbirääkimiste pidamine suurendab reformide tõhusust ja kvaliteeti, see peaks edukamalt toetama reforme koha peal. kui, kui peatükkide kaupa läbirääkimine, see peaks tooma või panema paika kindlad võrdlusalused ja edusammude mõõtmine peaks siis olema tõhusam ja igaüht võrreldaks või mõõdetaks siis nende tegude alusel ja edu alusel. läbirääkimisi tuleks lihtsustada, aga ainult sellisel juhul, kui need riigid seda soovivad. Euroopa Parlamentis, Euroopa Parlamendi rolli rõhutatakse selles soovituses see, et teatise pealkirjas vaid parlamenti mainiti, ei olnud kuigi julgustav. Euroopa Parlament on pühendunud demokraatia ja tegevuse edendamisele selles piirkonnas ja laienemispoliitika edendamisele samuti. iga liitumis, liituva riigiga on meil läbirääkimised käimas, aga on veelgi olulisem, et me esindaksime ka Euroopa Liidu kodanikke siin oma arvamuses. ja seepärast on selles projektis ka kvalifitseeritud häälteenamuse küsimus tõstatatud peatükkide avamise või sulgemise kohta näiteks ja ma ootan, et Zagrebi tippkohtumine saab olema sisuline. E, kestlike investeeringute platvormi võiks laiendada ka Lääne-Balkani riikidele ja lisaks sellele tuleks leida poliitiline kokkulepe, e, mida tuleks edaspidi rõhutada selles soovituse eelnõus oli vähe ruumi selleks, et saaksime sisuliselt muudatusi eh, siin soovitada, üritan seda siiski mõnevõrra teha ja ootan seepärast teie ja variraportööride soovitusi. aitäh, kas variraportöörid soovivad sõna, palun? Well, aitäh õnnitlen härra Pitsulat selle, eh, selle arvamuse projekti eest või selle puhul. ma arvan, et kõik on sisuliselt siin välja toodud ja toetan täiesti selge poliitilise sõnumi saatmist selle soovitusega. loomulikult meeldib mulle see, et meil on ühine laienemis, laienemist soosiv lähenemisviis Lääne-Balkani riikide suhtes ja et et eh, on selge, et meie usaldusväärsus on praegu kaalul Euroopa Liiduna. olen täielikult nõus mõndade lõikudega selles tekstis, aga peamine küsimus arutelus on see, et piirkondade vahelist koostööd rõhutataks ka Lääne-Balkani riikides, eriti telekom valdkonnas, kuna see aitab kaasa taristu edendamisele ja nii edasi ja loomulikult muudatusettepanekuid meie poolt esitatakse ja kolleegide poolt üldiselt, aga ma arvan, et selle kõige eesmärk on veelgi seda arvamust tugevdada või paremaks muuta. mul endal on kõhklusi selle kvalifitseeritud häälteenamuse kaasamise kohta sellesse soovitusse, arutame seda variraportööride koosolekul, aga mul on siin mõned küsimused nende asjade kohta, mis ei olnud minu jaoks väga selged, võib-olla saaksite põgusalt neid selgitada minu jaoks. mida te peate silmas A punkti all, kus te toote välja, et Euroopa Liidu sisereformid ja laienemine peaksid paralleelselt toimuma ja teiseks F punkt laienemisprotsessi ja poliitilise arengu eh, ühtlustamine või nende integreerimine, kui te saaksite siis nende kohta samuti, nendele küsimustele samuti vastata ja ootan koostööd raportööriga, aitäh! aitäh siis eh, kolleeg Kutšuk Renewst! <clears throat> aitäh, ka mina tänan eh, raportööri Piitsule tema tehtud töö eest ja ma ütleksin, et see soovitus on positiivne seoses Lääne-Balkani riikidega enne kahe tuhande kahekümnenda aasta tippkohtumist. on hea ja positiivne, et meil lõpuks on tulnud ettepanek komisjonilt uue metoodika kohta. Need, nendel riikidel on reservatsioonid, kes või kõhklused, kes on laienemisprotsessi vastu ja loodetavasti see hajutab neid. ainult siis, kui me kõik ühiselt kokku paika paneme, uue metoodika, on võimalik Lääne-Balkani riikide kodanike kõhklusi hajutada. mul on hea meel, et see kõik kajastub eh, selles sõnastuses ja meie toetame otsekohest Albaania ja Põhja-Makedooniaga läbirääkimiste alustamist ja eh, Kosovoga tihedamat suhtlust selleks, et liitumisprotsessi võimalus oleks olemas. mõned muudatusettepanekud eh, me teeme vastavalt meie fraktsiooni poliitikale, laienemispoliitikasse üldiselt. selgelt härra Pitsula rõhutas, et Euroopa Liidu reformid peaksid käima käsikäes laienemisprotsessiga, aitäh. aitäh. siis ECR-i nimel Robert Teega, palun. Uh, aitäh tahaksin samuti õnnitleda härra Pitsulat eh, selle põhjaliku eh, soovituse projekti eest. Eh, see on heaks aluseks variraportööride edasistele läbirääkimisele. soovin kõigile edu nendes läbirääkimistes ja isegi kui ma olen siin eri meelt võib-olla mõndades küsimustes näen ma kindlasti, et üldiselt on tulemus väga positiivne ja tahaksin meelde tuletada, et teatav periood meil oli, kui valitses pigem pessimism. eriti pärast seda, kui eelmine ametiaeg algas ja tehti väljaütlemisi laienemise teemal, eriti seoses Lääne-Balkani riikidega, aga ka teiste piirkondadega seoses, ma arvan, et see märk või signaal, mille me välja saatsime partneritele, oli väga halb ja mul on väga hea meel, et nüüd õnnestus või õnnestub meil sellest eelmiste aastate lähenemisviisist vabaneda ja komisjon esitas väga konstruktiivsed ja positiivsed ettepanekud selleks, et saaksime jätkata laienemisega eriti oluline oli see seoses Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga, mõlemad riigid tõesti on teinud suuri jõupingutusi selleks, et laienemiskriteeriume täita. Põhja-Makedoonia puhul eriti, et eh, see kohalik eliit on võtnud eh, suuri riske poliitiliselt, nii et nüüd on mul väga hea meel ja ma arvan, et see raport on väga oluline ja tahaksin rõhutada, et meie poliiti-, meie fraktsiooni jaoks on kvalifitseeritud häälteenamuse küsimus punane joon, nii et see, kui me sellesse soovitusse selle lisame, siis on see riskantne kergelt. aitäh, kolleeg Jutšuk, palun minu poolt pigem tehniline märkus, aga poliitiliselt motiveeritud on see sellegipoolest. kas oleks võimalik saada natuke ajapikendust selle tähtaja osas teise märtsini, kuna järgmisel nädalal ei ole paljusid kolleege siin, sellepärast et on Türgis nädal, nii et tahaksime korralikku E dokumenti ikkagi lõpuks. selge, ma saan aru, et härra Pitsul on nõus, kas teise märtsini, jah? kell üksteist, teisel märtsil on uus tähtaeg. kolleeg Petsesku, palun. aitäh. paar märkust minu poolt kõigepealt seoses selle integreerimisprotsessiga me teame, et see kiirenes läbirääkimiste protsessi jooksul ja üks eesmärkidest on tavaliselt majanduse erastamine. selleks, et jõuda nii-öelda konkurentsivõimelise turumajanduseni ja ma arvan, et kui me vaatame meie kogemust eh, Rumeenias, eh, Bulgaarias, eh, Poolas, Tšehhis, siis see erastamiskäik peab jätkuma ka pärast seda, kui riigid, kui riikides on korralik kohtusüsteem, muidu see üldistunud äh, korrumpeerunud kohtusüsteem on takistuseks ja tõenäoliselt palume me, et nad võitleksid korruptsiooni vastu, aga meie neid tagant utsitame ja võib-olla liiga vara sundisime neid eh, majandust eh, privatiseerima. räägin siin ainult Rumeenia nimel. ja teine tähelepanek eh, on pagulaste kohta esitame neile suurepärased soovitused Frontexiga koostööd teha, aga head kolleegid, minu hinnangul igasugune koostöö Frontexiga tähendaks eh, väiksemaid mõjusid kui siin. täiesti teoreetiliselt siin kõneledes. tegelikkus on selline, et peame ebaseadusliku rände vastu võitlema võtma vajalikke meetmeid seoses rändeteemaga. peame lepingute osas läbi rääkima, et riigid, kust rändajad pärit on, oleksid nõus neid tagasi võtma, vastavad lepingud sõlmida. tuleb teha koostööd valitsustega selleks, et neutraliseerida organiseeritud kuritegevus, mis seda, seda käiku hoogustab ja lõppude lõpuks tuleb peatada need paadid, mis rändajaid üle toovad siiapoole nii et see lähenemisviis, mille komisjon on praegu välja käinud, ei ole tõsiseltvõetav, kuna Frontex ei saa, ei ole võimeline ebaseaduslikku rännet takistama. ja lõpuks selle nii-öelda brain drain kohta, ajude väljavoolu kohta, mida teha sellega seoses? see protsess on näha Euroopa Liidus algusest peale, Rumeenia kaotas eh, kuusteist eh, tuhat oskus, ühe valdkonna oskustöölist, eh, kakssada kakskümmend tuhat inseneri nii et selliste asjade käiku ei saa me kellelegi soovitada. mida me nendele riikidele soovitada saame? ei oskagi öelda. nii et äh, nii palju minu mõtetest, tõenäoliselt ma mõned muudatusettepanekud ka teen ja üritan mingit lahendust leida nendele probleemidele, aitäh! aitäh nende märkuste eest! näen, et veel üks variraportöör on kohal rohelistest äh, proua Fiola von Kramen. kas tahaksite samuti kommenteerida seda? mikrofoniga, palun. Thank you, chair uh,, forgive. aitäh, et sain veel selle võimaluse soovitusest rääkida. jõudsin tagasi e, täiesti eelmisel, eile õhtul ja kõik räägivad, et eelmisel tippkohtumisel ei kasutatud võimalusi ära, näen, et siin on see võimalus. taaskord parlament teeb selle nimel tööd. ja teiseks, ma arvan, me kõik oleme nõus sellega, milline on surve Balkani riikides, eriti Hiina poolt, Hiina investeeringud näiteks Serbias, kus on ilmselge, et olulised tegutsejad on seal avalikkuses, majanduses, hiinlased ja see paneb meid keerulisse olukorda, kus me ei ole valmis samu tingimusi pakkuma, mis mõned Hiina ettevõtted näiteks või ka Hiina riik nii et see teeb paljusid äh, vihaseks ja see puudutab palju inimesi mitte ainult opositsioonist äh, või kriitilisematest ühiskonna osadest, vaid ka valitsuse poolt. nii et ma arvan, et me peame siin äh, rangemalt reageerima Euroopa Liidu poolt ja komisjoni poolt selleks, et me korralikult ja põhjalikult reageeriksime metoodika, ma arvan, on üldiselt vastu võetud positiivselt ja on, see on väga lootustandev, aga ebaselgust või siis eh, see investeerimiskavade suurus või need summad on veel ebaselged ja oleks hea, kui eriti kliimamuutustega seoses, eriti õiglase ülemineku fondiga seoses, kui me meie väljapakutav summa võiks olla ambitsioonikas, kuna kui me tahame kliimamuutuste valdkonnas söe kaevandamise lõpetamise osas ambitsioonikad olla, siis on meil vaja, et need, nendele piirkondadele tehtaks atraktiivne pakkumine selleks, et oleks võimalik sellest olukorrast välja tulla, nii et inimesed ootavad, nad on valmis meiega koostööd tegema ja ma näen, et Euroopa roheline kokkulepe endiselt tekitab palju küsimusi ja ma arvan, et on meie kohustus nüüd selgitada seda, mida me ootame, mida me tahame ja ka uue, uute investeeringute ja teadustegevuse rahastamine selleks, et õiglast üleminekut energiavaldkonnas tagada mis puudutab eh, reostust või õhusaastet, eh, olukord on eh, halb suuremas osas Balkani riikides, eriti põhjapoolsetes Balkani riikides peame vaatama, kuidas olukorda parandada. see puudutab toetusi riigieelarvest, tervishoidu, keskkonnamõjusid, ökoloogiat, kõike muud, nii et kui me õhusaaste küsimusega ei tegele, siis saab eh, see probleem olema pikaajaline, eriti sellistes, eh, eriti ka riikides nagu Sloveenia, Horvaatia, Rumeenia, mis on seal lähistel, nii et peame olema ambitsioonikamad ka selles valdkonnas eh, ja olukorra parandamises. aitäh minu poolt kõik. aitäh mul on siin kirjas, et eh, nii direkt-, peadirektoraadist on esindaja meil siin samuti, härra Jones. annan teile sõna. aitäh, samuti paari sõnaga, meil on väga hea meel selle soovituse üle, mida arutatakse, see on väga julgustav sisend väga otsustaval hetkel, kui me arutame praegu laienemispoliitikat, komisjon teeb tööd kolmes erinevas valdkonnas või kolme teed pidi. loomulikult kõigepealt metoodika, ülevaadatud metoodika, mis viiendal veebruaril avalikustati, siis vaatame me läbirääkimisi, liitumisläbirääkimiste alustamist Albaania ja Põhja-Makedooniaga. märtsis hiljemalt me tuleme välja nende soovitustega ja vaatame ka Zagregi, Zagrebi tippkohtumist ja majandusarengut selles piirkonnas uus metoodika on midagi, mille abil üritatakse edendada laienemisprotsessi selleks, et see oleks tõhusus vastavalt eh, ennustatavusele, prognoositavusele, dünaamilisusele eh, ja parematele suunistele. peamised reformid on ka seal eh, välja toodud, ka finantsasutuste osas ja Euroopa Parlament on siin olulist tööd teinud, selle üle on meil hea meel. nüüd Zagrebi tippkohtumise ettevalmistamise kohta märtsis me teatisega välja tuleme, tõenäoliselt eriti majanduse arengu toetamine, sotsiaalmajanduslik integratsioon, parem ühenduvus ja ka see, kuidas rohemajanduse väljakutsetega hakkama saada, ma arvan, et see et see tegevuskava saab olema ambitsioonikas, ma arvan, et komisjon vaatab seda kõike põhjalikult ja selles soovitusettepanekus on huvitavaid punkte selle kõigega seoses. aitäh! ka välisteenistus on siin täna esindatud Lääne-Balkani riikide osakonna esin-, juhiga. palun! aitäh! ka meie vägagi toetame seda algatust, see soovitus koostada ja toetame ka sisu, nagu komisjoni kolleeg juba ütles, siis eh, metoodika uuendamises eh, ka meie panustasime ja Albaania ja Põhja-Makedoonia raportite puhul eh, see kindlasti aitab, meil on põhimõtteliselt nüüd kaks ja pool kuud selleks, et Zagrebi tippkohtumist ette valmistada, et see oleks edukas. lisaks investeerimiskavade ja laienemise eh, teemale. Eh, sellega seoses, nagu me nägime president Sassooli eh, ettepanekust, sõnavõtust, kõikide liikmesriikide sõnavõttudest Albaania konverentsil ja nii edasi, Müncheni julgeolekukonverentsil seda kõike arutati, kõik need poliitilised väljaütlemised on väga olulised enne Zagrebi tippkohtumist ning need toetusavaldused, nii et delegatsioonide juhid ja ametikomisjon kindlasti on oodatud avaldama arvamust samuti Lääne-Balkani riikide teemal. oluline sõnum edastati ka selles osas, kuidas me teeme koostööd Lääne-Balkani riikidega oma laiemas poliitilises kavas. kliimamuutused, ränne, aga ka julgeolekupoliitika on seal olulised, eriti suurema lähenemise osas enne liitumist, selles osas jätkame me tihedat koostööd Lääne-Balkani riikidega, et nad jätkaksid äh, lähenemist meile äh, poliitika osas. kiiresti rände kohta veel, me kindlasti toetame sellist terviklikku lähenemisviisi selleks, et, äh, et rändeteid hallata, aga peame vaatama, et meie ametid oleksid seal ka äh, kohapeal riike toetamas, see on siiani olnud tõhus. Frontexi tegevus Albaanias näiteks kindlasti on toonud kaasa suurema suutlikkuse probleemidega tegeleda. aitäh! Thank you, thank you for your comments um,. suur aitäh nende kommentaaride eest ja nüüd äh, pöördume tagasi härra Pitsula juurde. kas teil on vastuseid nendele küsimustele või mõningaid lõplikke kommentaare? üritan mõlemat teha, äh, härra juhataja alustuseks tänaksin kõiki kolleege nende mõtete, ettepanekute ja küsimuste eest, need on väga väärtuslikud minu jaoks. ja ma võtan neid äh, arvesse. loomulikult äh, mõned neist äh, puudutavad edasisi läbirääkimisi ja arutelusid ning ma ootan seda huviga. üritan otse vastata nendele küsimustele, mis kolleegid esitasid, kolleeg King. minu meelest on loomulikult väga oluline seda Äh, õigesti öelda ning see ei tohiks äh, selline dilemma olla, sest ma arvan, et Euroopa Liitu tuleb äh, uuendada, parendada ning ka laiendada välis, välispidiselt. ma arvan, et üks protsess ei välista teist. ja veel sellel teemal. ma arvan, et Euroopa Liit mis alustab uute institutsioonidega, üritab kohanduda ning vastata kodanike ootustele seetõttu me korraldamegi Euroopa tulevikukonverentsi ning me oleme endale andnud ülesande teha seda kahe aasta jooksul. mis siis on Euroopa tulevikukonverentsi eesmärk? loomulikult on selleks äh, kohandada meie institutsioone, äh, muuta konkreetsemaks meie programmid ning see, mida me liiduna tahame teha järgmise ametiaja jooksul eriti kuidas me suudame kodanike ootustele vastata, seega me peame väga põhjalikult sellele mõtlema. teisest küljest, äh, hoolimata mõningatest heidutavatest uudistest, mis liikmesriikidest äh, tulevad, oleme, nagu Jean-Claude Juncker ütles, äh, endiselt ajalooliste vigade perioodis. me ootame endiselt märtsi tippkohtumist, et see parandaks äh, selle, mis sai eelmise aasta oktoobris tehtud. ning nüüd tuleviku puhul ma arvan, et äh, on vaja vähendada strateegilisi üllatusi. kindlasti ei ole see lihtne, aga me peame iseennast julgustama ja mõtlema julgemalt. üks suund, mida me peaksime järgima, on loomulikult laienemisprotsessi äh, toetamine, kui Euroopa Liidu rolli laiendamist ja suurendamist kahekümne esimesel sajandil ma olen täiesti nõus ähm, nende kolleegidega, kes väga õigesti teavitasid meid ning äh, ma kordan, et Euroopa Liidu investeeringud äh, Lääne-Balkani äh, riikidel on saanud väga konkurentsivõimelisi konkurente. loomulikult meie eesmärk on kaitsta meie põhiväärtusi ning me peame olema tõhusamad selles, kui me liigume parema halduse suunas ning me peame aitama oma Lääne-Balkani partneritel silmitsi seista nende halbade äh, tendentsidega. mis need äh, halvad tendentsid on? väga konkreetselt öeldi, et äh, nad seisavad silmitsi rahvastiku vähenemisega, me peame tegelema kõrge töötuse määraga, õõnestatud äh, riigi institutsioonide korruptsiooni, organiseeritud kuritegevusega. ma olen nõus, et üks oluline probleem, millega me peame tegelema, on äh, keskkonna halvenemine. ning äh, loomulikult on mõningaid vaidlusaluseid küsimusi ja me üritame kõiki neid probleeme käsitleda oma tekstis selleks, et Euroopa Parlament oleks häälekam ja nähtavam selles protsessis, mis minu meelest on äh, üks kõige olulisemaid protsesse Euroopa Liidu tuleviku jaoks. ning ma ootan väga huviga meie järgmist arutelu variraportööride kohtumisel, aitäh! aitäh, härra Pitsula! taaskord äh, tahaksin teile meelde tuletada, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on teisel märtsil kell üksteist me peame praegu tegema paariminutilise pausi ning äh, ootame ära raportöör Petras Austrevitšuse selleks, et alustada järgmist päevakorrapunkti. Uh, dear colleague, uh, uh, colleagues. head kolleegid, me peaksime ajakava järgi ootama kümme kahekümneni, aga ma näen, et kõik on kohal, seega äh, äkki alustame veidi varem. järgmine päevakorrapunkt on soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb idapartnerlust kahe tuhande kahekümnenda aasta juuni tippkohtumise eel Euroopa Liidu seisukohast äh, on äh, idapartnerluse tuleviku tippkohtumise, äh, tippkohtumine üks aasta tippsündmus ja see toimub Brüsselis juunikuus. enne tippkohtumist võtab Euroopa Parlament vastu soovituse nõukogule, komisjonile ja asepresidendile ning liidu kõrgele esindajale härra Borrellile soovituse ettevalmistamiseks äh, korraldasime väga tulemusrikka kuulamise jaanuarikuus ning ma ootan huviga meie arvamuste vahetust ja annan seega sõna meie raportöör Petras Austrovitšusele Renew fraktsioonist, palun. aitäh, juhataja, kolleegid, daamid ja härrad. juhin teie tähelepanu esimesele Euroopa Parlamendi soovituse projektile, mille me esindame nõukogule, komisjonile ning asepresidendile ja kõrge esindajale idapartnerluse teemal äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta juuni tippkohtumise eel. ei ole liialdus nimetada idapartnerluse algatust kahe tuhande üheksandast aastast Euroop-, suur, Euroopa Liidu ja idapartnerluse riikide vaheliste suhete äh, edulooks esiteks äh, seetõttu, et idapartnerlus äh, näitas, äh, et see on suurepärane poliitilise mobilisatsiooni vahend. teiseks oli see suur motivatsioon laiaulatuslike reformide läbiviimiseks ning kolmandaks tähistas see läbimurret geopoliitilises enesemääratlemises. hinnates saavutusi ja väljakutseid, peame sätestama põhimõtted tulevaseks koostööks, sest Euroopa Liidul ei ole mingit õigust äh, tagasi lükata meie idapartnerite äh, koostöösoovi. allkirjastades ning rakendades assotsieerumislepinguid ning äh, vabakaubanduslepinguid on Euroopa Liit sisenenud Ukraina, Gruusia ja Moldovaga ennekõike uude faasi suurenenud poliitiline koostöö ning laienenud majanduslik koostöö ja kaubandussuhted on muutnud kuues, kuus äh, idapartnerluse riiki Euroopa Liidu kümnendaks suurimaks kaubanduspartneriks ning see on suur saavutus, arvetades kõiki neid äh, majanduslikke puudujääke nendes riikides ning äh, ebakindlaid tingimusi, äh, milles need riigid pidid toimima. lubage mul teha kokkuvõte. me oleme üha enam majanduslikult äh, seotud ning vastastikku sõltuvad. Euroopa Liidu transformatiivne mõju oli mõjutas äh, idapartnerluse riikide reformiprotsesse, edendas äh, õiguslikku ühtlustamist ning tugevdas äh, sektorite reforme. näiteks Ukraina gaasi ja naftasektori reformid on heaks näiteks. Ukraina suutis reformid läbi viia, kasutades Euroopa Liidu kogemusi ning ekspertiisi. Ukraina riigiettevõte väljus äh, mustast finantsaugust äh, ning äh, teenis oluliselt maksudividende riigieelarvesse. nüüd aga korruptsioonid, poliitilised ja majanduslikud skandaalid, mis ümbritsesid naftogaasi, on kadunud ning seda võib nimetada üheks majandussektori suurimaks edulooks. Euroopa Liidu ja idapartnerluse riikide koostöö järgmine kümnend, kümme vajab äh, teatud uuendusi ning täiendusi. esiteks äh, peab meie koostöö sõltuma poliitikast, põhiõigustest, õigusriigi põhimõttest ning äh, poliitika rakendamisest ja korruptsiooni vastu võitlemiseks. algusest peale peab olema selge, et me ei ohverda poliitilist tingimuslikkust ning põhimõtteid selleks, et saada ainult majanduslikku tulu teiseks peab Euroopa Liit ühtlustama oma toetuse riigi ülesehitamisele ning institutsioonide suutlikkuse suurendamise tegevustele. Euroopa Liit peab õigesti tegelema hübriidohtude ja julgeolekuriskidega, mis ähm, on seotud meie idapartnerluse riikidega. kolmandaks tuleb idapartnerluse riike kohelda üha suurema eristamisega kasutades äh, rohkem rohkemast põhimõtet, andes, äh, võttes rohkem vastutust äh, idapartnerluse poliitika eest. aga ma olen optimistlik, et me ei kasutaks vähem vähema eest põhimõtet nende riikide puhul ning rohkem rohkema eest põhimõte jääb juhtpõhimõtteks ka järgmisel aastakümnel. lugupeetud juhataja, esimese arvamuse soovituse projekti koostamisel äh, oleme jaganud dokumendi teatud osadeks, mis on selged ja äh, hästi struktureeritud. esimene osa keskendub struktureeritud dialoogile, riigi ülesehitamisele ning demokraatlikule vastutusele selles palutakse täiendavaid jõupingutusi majanduskoostöö ning õigusloome harmoniseerimiseks. lisaks tehakse mõningate uuenduste ettepanekud, mis tulevad ilmselt muudatusettepanekute ja meie arutelude kaudu ning me soovitame kasutada uusi instrumente ning laiendada neid, näiteks twinning tegevus ning loomulikult rõhutame justiitssüsteemi ning avaliku halduse süsteemi reformide lõpuleviimist, mis on oluline osa riigi ülesehitamise tegevuses. nüüd majanduspoliitika. selles valdkonnas rõhutatakse selgelt edasist regulatiivset lähenemist paljudes sektorites ning olen väga otsekohene mina usun tugevalt äh, meie ühtsesse äh, majandusruumi, äh, mida jagame idapartnerluse riikidega õige partnerlussu- ja partnerlussuhetest majandusvaldkonnas peaksime liikuma edasi lähenemise suunas järk-järgult. ning loodame, et meie partnerid saavad juurdepääsu meie ühtsele turule ning neist saavad täieõiguslikud osalejad sellel turul ma tean, et see on väga nõudlik ja väljakutsuv eesmärk, aga need riigid, kes äh, läbivad äh, kõikehõlmavaid reforme ning äh, kohaldavad seda vabakaubanduslepingut, siis nemad jõuavad selleni ühel hetkel. nüüd inimressursside arendamine. me peame arvesse võtma tõsist olukorda, mis tuleneb rändest ja rahvastiku vähenemisest idapartnerluse riikides. mõned riigid seisavad praegu silmitsi suurte probleemidega. aga me peame andma endast parima, et arendada inimkapitali nendes riikides. seetõttu oleks mul hea meel ühel hetkel näha, et Euroopa Ülikool loodaks näiteks kaunis Kiievi linnas see oleks suurepärane näide sellest, kuidas me oleme kaasatud akadeemilises valdkonnas ning äh, viime parimad Euroopa tavad Ukrainasse ning teistesse idapartnerluse riikidesse ning lisaks sellele suurendame koostööd ka nende riikide vahel. just seda saavutaksimegi ühtse Kiievi ülikooliga. nüüd äh, julgeolek ja stabiilsus siin peaksime rohkem panustama, sest viis kuuest riigist seisavad äh, silmitsi tõsiste julgeoleku ja konflikti ohtudega ning me peame olema avatud meelega ja nende muredega äh, nõuete kohaselt tegelema. me peaksime uurima kõikehõlmavat äh, strateegiat, mis tegeleb küberkuritegude et propaganda, valeinformatsiooni, organiseeritud kuritegevuse ning kuritegevusega üldiselt. ning äh, siin ei saa kunagi teha liiga palju selleks, et arendada paremat koostööd idapartnerluse riikidega selles valdkonnas. loomulikult kommunikatsioon. me peame olema uhked kõigi nende saavutuste üle, mis me oleme Euroopa Liidu ja idapartnerluse riikidega äh, teostanud, see on suurepärane algus, kuid meie ees seisab veel palju enamat. aga me peame rääkima kõikidest nendest saavutustest, reformide tulemustest laiemale üldsusele, eelkõige nendes riikides, aga ka Euroopa Liidus. sest see võib äh, mõnikord inspireerida isegi meid vastavalt reforme läbi viima ning kui me elame ülemaailmses äh, keskkonnas, siis äh, me ei räägi mitte ainult majandusvaldkonna innovatsioonist, vaid ka näiteks äh, avalikust haldusest, administratsioonist, nende reformimisest ning ka meie välise julgeolekupoliitika probleemidega tegelemisest. lugupeetud juhataja. ma usun, et äh, suurepärases koostöös variraportööridega, kellega me oleme juba tekitanud äh, hea töökeskkonna. me saavutame palju tähendusrikkaid äh, tulemusi ning muudatusettepanekuid sellesse soovitusse. meil on võib-olla veidi ebarealistlik tähtaeg, äh, kakskümmend kuus veebruar ja ma teeksin ettepaneku ehk pikendada seda tähtaega teisipäevani, ehk siis pärast seda, kui me naaseme Türgis nädalalt Euroopa Parlamenti, selleks et äh, meie töö oleks asjakohasem ning äh, vähem stressirikas. kuulan hea meelega igasuguseid kommentaare ning soovitusi ahvetikomisjoni liikmetelt ja eelkõige variraportööridelt, äh, keda ma siin ruumis praegu näen, aitäh! aitäh, Petras, mis puudutab tähtaja pikendamist, siis me peame kontrollima, sest võib-olla ei jää piisavalt aega siis enne täiskogul hääletamist. seega mõtleme sellele. suur aitäh selle soovituse eest ning huvitavate ideede ja ettepanekute eest. nüüd on aeg sõna anda variraportööridele, kõigepealt härra Všiškovski, kes esindab Rahvaparteid. suur aitäh ja aitäh ka raportöörile niivõrd äh, pädeva kokkuvõtte eest. ma nõustan täiesti, et idapartnerlus on olnud edukas ja ma tunnen uhkust selle üle, et äh, tal on nii pikk elu olnud äh, ka pärast Poola eesistumist ning seeläbi oleme me suutnud mõjutada meie idapartnerite eluolu miljardeid eurosid on kulutatud piiriülese turismi algatuse jaoks, VKE-sid on toodet-, toodatud, Erasmus pluss on saanud raha. Need riigid on oma siseasju äh, suutnud korraldada ning kolmele neissele tulemusena oleme saanud anda viisavaba juurdepääsu Euroopa Liidule ja nii palju, kui ma olen kuulnud, miljonid kodanikud neist riikidest on ka seda võimalust kasutanud. ning nad on kinni pidanud viisavabadusega kaasnevatest tingimustest ja seda erakordselt hästi. ma arvan, et see näitab, et nad on suutelised reegleid järgima. usun, et peaksime keskenduma üha enam Äh, sellele, et meil on vaja enamat enama eest ja mitte vähemat vähema eest. oluline on vahet teha nende kuue vahel, sest et osad neist on valmis liituma, teised mitte. teame ka, millised on poliitilised äh, tendentsid Euroopa Liidus. idapartnerlus neile liikmelisust ei anna, aga võib aidata neid liitumiskõlblikuks saada ja seda moderniseerimise läbi. lõpetuseks ja seda silmas pidades ütleksin, et me peaksime veel kaaluma viise, kuidas nende kuuega koostööd teha, lisaks energiavaldkonnale, mis on tõesti põhitähtis. järgmised suured projektid peaksid hõlmama andmeid ja muuhulgas ka andmete kasutuse kohta käivat seadusandlust peaks see puudutama. kübersfääri üldiselt ja kübersfääri, küberruumialast seadusandlust. Nad on igal juhul edu saavutanud, loodetavasti. et e, nende suhted Euroopa Liiduga ei piirdu e, idapartnerlusega sotsialistid ja demokraadid nüüd, palun. Thank you, Mr Chairman uh,. Dear colleagues uh,, unfortunately the härra Runai, aitäh. kahjuks meie raportöör ei saa kohal viibuda, viibida ja seepärast asendan teda siin tegemist on uh, väga kõikehõlmav dokument ja me nõustume täielikult uh, selle peamiste suunistega tahaksin täna härra Ostrevitšust äh, tehtud töö eest. nõustume täiel määral sellega, et Euroopa partnerlus on eluliselt oluline Euroopa Liidu julgeoleku jaoks ning ka meie idapartnerite julgeoleku ja nende majanduse jaoks. hindame seda, et äh, raportis tunnustatakse idapartnerite reformi alaseid pingutusi. samuti hindame seda, et siin soovitatakse sügavamat koostööd Euroopa Liidu ning idapartnerid, idapartnerriikide vahel. ning nende endi vahel samuti. märkimisväärne on see, et äh, raport äh, käsitleb samuti selliseid olulisi küsimusi nagu korruptsioonivastane võitlus, kliimamuutused, majanduse taastamine, sugudevaheline võrdsus, kodanikuühiskonna toetamine, suurem koostöö julgeoleku ja kaitsepoliitika vallas. aga sotsialistide ja demokraatide jaoks on oluline lisada veel teatud äh, aspektid sellesse raportisse. meie tahaksime üles kutsuda ära kasutama idapartnerlust ning ka NATO-ga suhteid ning artiklit viiskümmend neli Euroopa Liidu aluslepingust, mille peamiseks äh, osaks on õigusriigist kinnipidamine. lähtudes varasematest kogemustest, tahaksime ütelda, et äh, liitumise teel edasi liikudes peavad nii Euroopa Liit kui ka partnerid olema valmis selleks. idapartnerlus äh, ei ole miski, äh, mida me peaksime arutama, lähtudes liikmesriikide erahuvidest. suur aitäh selle dokumendi eest, suurepäraselt ettevalmistatud raporti eest, suur aitäh! aitäh! roheliste Äh, variraportöör proua Gregorova, kas soovite sõna? jah, aitäh, aitäh raportöörile soovituste eh, projekti eest. idapartnerlus on äh, oluline Euroopa jaoks. Need kümme aastat hiljem me näeme, et mõningaid muudatusi on vaja sisse viia, aga ma peaksin toonitama, et peame jätkama kõikehõlmava lähenemisega idapartnerlusriikidele, peame jätma ukse avatuks ja toetama kõiki partnereid ning pakkuma neile ka äh, uusi perspektiive ning äh, üks-ühele lähenemist selline lähenemine ei tähenda seda, et meil peaks olema topelt ki-, kahekordne kiirus. see tuleks kasuks ainult nende vaenulikele naabritele. mikrofinantsabi tingimuslikkus on samuti hädavajalik me peaksime alati toetama reformi ja demokratiseerimist ning naabruskonna stabiliseerimist, jäädes kindlaks väärtustele ning normidele. me peame prioriteeri-, prioriteetselt käsitlema usaldusväärseid nii Äh, strateegilisi investeeringuid, pidama silmas pikka perspektiivi, äh, majanduse stabiliseerimist ja ka demokratiseerimist. me peaksime olema teadlikud sellest, et Euroopa Liidu vähene kohalolek ning tegevus selles piirkonnas äh, jätab ruumi teistele ülemaailmsetele jõududele, me tahaksime suurendada koostööd sarnaselt mõtlevate jõududega selleks, et leevendada kolmandate mm, osapoolte mõju selles piirkonnas ning äh, võidelda ülemaailmse veebipõhise manipuleerimise propaganda vastu. samuti mõistame, et äh, idanaabrid on läbi viinud tõsiseid äh, reforme ning võib-olla ühel heal päeval on nad ka liitumiskõlblikud. me tahame seetõttu tagada, et praeguseid äh, kokkuleppeid äh, täiel määral ellu rakendataks, see oleks esimeseks sammuks äh, pikema integreerimisprotsessi raames. ma tahaksin lisaks sellele ütelda, et ootan koostööd raportööriga ja teiste variraportööridega, aitäh! Anna Fotega, palun, ECR. suur aitäh! lugupeetud esimees, ma tahaksin kõigepealt avaldada tunnustust meie raportöörile härra Austrevitšile selle põhjaliku töö eest. saan siinkohal ainult korrata üle oma eelkõnelejate sõnu. hindan väga seda tööd, nii ka projekti raames saavutatud ning samuti mõistan vajadust jätkata äh, suhete tihendamisega. ma ei hakka kõike üle kordama ja keskenduksin pigem omaenda huvivaldkonnale. julgeolek, üldine julgeolek ja kaitse. kui me räägime Euroopa julgeolekustrateegiast või ülemaailmsest eh, julgeolekust, kaks tuhat kuusteist, siis lubage mul ütelda järgmist. siinkohal tundub olevat eriti oluline äh, just idapartnerite roll või laiemalt äh, idanaabrus. pikki aastaid on nad olnud väga agressiivse Vene surve all sellised riigid nagu Ukraina peavad läbi viima väga karme reforme. see kõik on keerukas. ning meie rolliks on seda riiki suunata käima teel, mis tooks kasu reformide läbi Ukraina rahvale vahel võib see kõlada karmilt, aga see on hädavajalik neile. selleks, et nad suudaksid saavutada tegeliku ühtekuuluvuse ning läheneda Euroopa Liidu liikmesriikide arengutasemele. rääkides Gruusiast, tegemist on väikese riigiga millel on tohutuid raskusi praegu. poliitiline olukord on äärmiselt pingeline. me peame seda riiki toetama ja Gruusia rahvast samuti. aga pean tunnistama, et olen suuresti mures. <clears throat> ma tean, et Gruusia ühiskond on tõenäoliselt kõige läänemeelsem ja Atlandi-meelsem üldse kogu maailmas aga olukord on sellest hoolimata äärmiselt keerukas koha peal. samas me teame, et nii Gruusia kui Ukraina panustavad äh, meie julgeolekusse läbi assotsieerumislepingute ning raamlepingute, kus on äh, ära määratletud nende osalus ühises julgeoleku- ja kaitsepoliitikas. muidugi mõista ka Moldova. isegi hoolimata poliitilistest muutustest neis riikides. Nende osalus ülemaailmse julgeoleku tagamisel, meie ühtse julgeoleku tagamisel on tohutu ja me peame seda kiitma. me teame, kuivõrd suurt survet avaldatakse Valgevenele, aga me teame, me peame seda, nende osa silmas pidama, meeles pidama ning ilma igasuguste kõhklusteta toetama ka Valgevene ühiskonda. võttes muidugi arvesse ka kõiki keerukusi. tahaksin rääkida ka Armeeniast, Aserbaidžaanist, kahjuks aega ei ole. ka seal neis mõlemas riigis on väga keerukas olukord, aga nad üritavad siiski jääda, olla võimalikult lähedal Euroopa Liidule. meie rolliks on aidata neil üle saada neist raskustest. Thank you for this opinion. aitäh selle arvamuse eest, mul on paar sõnavõtusoovi liikmete seast proua Kalniete kõigepealt. aitäh, härra esimees. tahaksin kõigepealt avaldada tunnustust äh, härra Ostrevitšile selle väga kõikehõlmava lähenemise eest idapartnerlusprobleemidele. peaaegu kõik äh, aspektid on saanud kaetud. ma ei hakkaks samuti üle kordama kõike seda, mis teised juba ütlesid aga ma tahaksin keskenduda mõningatele aspektidele, mis minu silmis omavad suurt tähtsust. nädal aega tagasi Gruusia opositsiooni liider Ukulava peeti kinni ning äh, teda süüdistati, teda on korduvalt süüdistatud. Bishvili endine peaminister on äh, nüüd vabastatud, ta äh, ja me hoiame silma väga hoolikalt peal sellele, et taoliseid asju enam ei juhtuks nagu Uku Laava. miks ma räägin neist kahest juhtumist? lihtsalt selleks, et näidata, et me peame väga hoolikalt silma peal hoidma demokraatia olukorral idapartnerlusriikides. me teame, mis Moldovas toimub nagu Anna Fatiga teised, tunnen ka mina muret eh, demokraatia eh, vähikäigu pärast Gruusias. see on põhjuseks, miks me peame poliitilised tingimused eh, kehtestama, kui me anname finantsabi. ma ei räägi siin mitte ainult tehnilistest kriteeriumitest vastavalt sellele, mis komisjon on nõudnud, vaid samuti peavad nad äh, pühenduma demokraatlikele väärtustele ning näitama ka poliitilist tahet ja suutlikkust äh, ellu rakendada neid väärtusi. miks ma nii suurt muret tunnen, sellepärast et meie, Euroopa Liit, tahame, et nemad oleksid demokraatlikud ja stabiilsed naabrid tasakaalu leidmine kõikide vali-, peaaegu kõikide valimiste puhul demokraatia ja, ja kontrollirežiimi vahel ei tule kasuks stabiilsusele. kakskümmend aastat tagasi kasutati päris tihti mõistet, mis nüüd on unustusse vajunud. nimelt öeldi siis, et Euroopa Liit peab alal hoidma suhteid äh, idapartneritega ja see peab põhinema äh, karmil armastusel. sellepärast, et selles, see tegelikult toob kasu Gruusiale, Moldovale, Ukrainale ja teistele. Äh, lähenemas on kaks tuhat kakskümmend ülemkogu ja loodetavasti eh, see raport samuti panustab eh, selle tippkohtumise töösse. loodetavasti seal tuleb välja ka selge poliitiline nägemus sellest, millised peaksid olema meie poliitikad idapartnerluse osas, aitäh! suur aitäh selle arvamuse ja märkuste eest, nüüd härra Kubilius, palun uh,! Thanks a lot uh...! also... suur aitäh, ma olen Euronesti delegatsiooni aseesimees ja nagu te teate, Euronestil on oma vastutus parlamentaarse assambleena no, hoida silma peal idapartnerluse küsimustel. ja seda nii hoolikalt kui võimalik. ma nõustun, väga hea raporti eelnõu, mis võimaldab alustada põhjalikemaid arutelusid sellel teemal tahaksin ka omalt poolt kiita Petros Austrevitšust, eh, head kolleegi eh, Leedust, aga ma tahaksin ütelda veel, et võib-olla võiksime nüüd arutada seda, milliseid, millele me peaksime põhjalikumalt oma sõnastuses kehte, eh, keskenduma. usun, et see, mis edasi juhtub, sõltub meie äh, Äh, ratsionaalsest loovast lähenemisest äh, sellele, kuidas me käsitleme idapartnerlusriike ja kuidas me suudame neid eristada üksteisest. idapartnerlusriigid ja regioon äh, peab saama Euroopa tüüpi edulooks. see sõltub meie suutlikkusest näidata nende riikide rahvale ka, et meil on neile midagi pakkuda, meil on vaja uusi porgandeid, uusi präänikuid nii-öelda, uusi tingimusi ka. kui me ei suuda neile, me praegusel hetkel ei, ei saa neile lubada liikmelisust, aga me peame vaatama, mida me siis saame lubada. viisavabadus oli seda liiki präänikuks aga võib-olla muudel asjadel, mida meil on pakkuda, ei ole taolist võlujõudu. Euronest on see koht, kus me üritame ka kuulata oma idapartnereid. ja süga-, tõsisemaks mureks on see, et me peame tõesti väga arukalt neil vahet tegema. kolm riiki, kes on assotsieerunud äh, riigid. Nemad ise arvavad, et nad liiguvad hästi edasi ja nad soovivad, et see oleks ka väga selgelt välja öeldud Euroopa Liidu poolt. me saa-, kiri viiendalt septembrist eelmisest aastast sellele andsid allakirja Gruusia ja Moldova ja Ukraina välisministrid ning nemad nõudsid just nende põhimõtete paikapanemist, mille põhjal me neil vahel teeme. ja nad tahtsid Euroopa Liidu ning kolmasetseerunud äh, riigi dialoogi alustada. me, see on miski, millele me peame tähelepanu pöörama. ehk siis äh, on vaja ka käega katsutavaid äh, lubadusi, mis motiveeriksid reforme riikides nagu Gruusia, Moldova, Ukraina. me teame, on ka tagasilööke olnud. kahjuks, aga see tähendab ka seda, et meie omalt poolt peame olema ambitsioonikamad. peame näitama neile, millest nad ilma jäävad, kui nad reformide teele ei äh, käi edasi. samuti peame mõistma kuidas teised riigid nagu Armeenia, Aserbaidžaan ja Valgevene saaksid äh, edasi jääda meie idapartnerluspoliitikat sisse. me muidugi teame, et Armeenia soovib järgi jõuda äh, kolme edasijõudnuma riigiga ning seda peame ka ise silmas pidama. see äh, uus partnerlus võiks siis olla uueks präänikuks nii-öelda, mida mainisin. milliseid instrumente saame kasutada? siin mainiti mõningaid eh, ka raportis, aga mina tahaksin isegi võib-olla rohkem detaile. raportis on väga hea ettepanek selle kohta, et meil oleks vaja tugirühmasid Gruusiale, Moldovale. aga peaksime võib-olla välja töötama mingeid uusi rahastusvahendeid selleks, et neis riikides majanduse arengut toetada. siinkohal peaksime vaatama ka seda, kuidas ära kasutada Euroopa Liidu kogemusi Lääne-Balkani riikidega ja võib-olla võiksime need kogemused üle võtta idapartnerlusse ühen-, ühenduste äh, tegevuskava, investeerimisplatvormid ja nii edasi. see oleks äh, selline asi, mida sooviksin ka siin raportis sees näha. aitäh, härra Kubilius! ja härra Pašescu viimasena. aitäh! mul on mõned kommentaarid esiteks, tegemist on suurepärase raportiga. ja ega siia palju lisada ei olegi. üritan võib-olla mõne mõtte välja käia. näiteks peame üle kinnitama oma soovi konsolideerida idapartnerlust seda partnerlust on vaja konsolideerida ja seda erinevatel viisidel. näiteks, meil on vaja poliitilist nägemust selle kohta, mida me saame neile riikidele lubada. näiteks eh, stimuleerib neid, stimuleeris neid viisa liberaliseerimine. me peame midagi muud välja mõtlema et edasi liikuda, sellepärast et selleks, et nad edu saavutaksid, siis selline lubaduste andmine toimib väga hästi, nagu ma näen. veel. me peame julgeolekudialoogi äh, süvendama Moldova, Gruusia ja Ukrainaga kõik need kolm riiki, osa nende territooriumist on Vene Föderatsiooni poolt okupeeritud. see tähendab seda, et meil on julgeolekuprobleeme hübriidsõjaga, mida peab Venemaa miks me ei paku neile võimalust meiega koostööd teha ning aidata neil võidelda selliste ohtude vastu? hübriidsõda, küberrünnakud ja nii edasi. siin me peaksime olema nende partneriteks. ja kokkuvõtteks finantsinstrumentide koordineerimine. me peame need vahendid suunama põhitähtsatele taristutele ja need omavahel ühendama. energia, transport ja digiküsimused ilmselt see motiveeriks neid lähenema veelgi Euroopa Liidule. tooksin ka ühe näite ja sellega lõpetan. Dudon, see, tegemist on venemeelsete poliitikutega, aga kuna Euroopa Liit taaskäivitab Moldovaga finants programmid, siis isegi venemene liider venemeelse valitsusega äh, saab sellest kasu ning võib Euroopa teel edasi liikuda. aitäh! jah, väga huvitav arvamus. mul on siin kirjas et Itšinieri esindab siin Lorents Meridit. härra, kas te viibite kohal, kas te soovite sõna võtta? jah, aitäh. minu jaoks on tegemist äh, suurepärase võimalusega jälle parlamendis olla ja arutada olulist idapartnerluse teemat. tahaksin tänada härra Ostrevitšust väga selgepiirilise raporti eest ja võin äh, komisjoni ja välisteenistuse nimel ütelda, et ka meie jaoks on tegemist prioriteediga enne juuni ülemkogu ning muidugi mõista, tervitame täna hommikust arutelu parlamendis, mis on väga tähtis. teen lühidalt, sellepärast et palju on juba ära öeldud toimusid konsultatsioonid maist oktoobrini tänu ka teie kojale ning saime väga väärtuslikke arvamusi, kakssada osalust, väga palju liikmesriike osales, kodanikuühiskond ja nii edasi, nii et meie ettepanekutel on tugev alus, millega tuleb välja kõrge esindaja märtsikuuks ja ne, see oleks siis aluseks aruteludele ülemkogul juunis. konsultatsioonide kohta jäi mulje, et see suund, mille me võtsime kaks tuhat viisteist, äh, oli õige, ehk siis suurem vahetegemine ja seda öeldi ka täna hommikul siin, aitäh selle eest, meil on samuti omanikutunnet tekitada, me töötame selle nimel veel oma partneritega ning ka teiega ning äh, liikmesriikidega ma usun, et me oleme suutnud äh, sihtmärgistatult äh, tegutseda äh, tänu ka viimasele agendale, mis meil oli, kuid samuti tooksin näiteks veel Ukraina tugirühma loomise, äh, rakkerühmad äh,, rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide kaasamise ja nii edasi. kui me neid nelja sammast vaatleme, majandusühendused, inimesed ning äh, valitsemine ja julgeolek, me leiame, et tegemist on väga hea alusega, tugevaid edusamme on esimese kahe samba osas tehtud, aga palju rohkem on vaja veel ära teha julgeoleku ning valitsemise osas ning me siin ka edasi liigume. tulevikku vaadates te näete, et meil on vaja kliimamuutuste osas äh, tõhusamat lähenemist, me peame rohkem tegema noortega ära, sooküsimusega, ühendused ning digiküsimused on miski, millest me saame veel edasi liikuda. me näeme ka vastupanuvõimet, majanduslikku vastupanuvõimet ning demokraatlike institutsioonide oma ning äh, ühiskonnapõhist vastupanuvõimet, kliima vastupanuvõimet, äh, need on sellised head mõtted, äh, mis ka raportöör on väga selgelt kirja pannud, kindlasti saame neist inspiratsiooni ja töötame edasi, aitäh! aitäh! mul on ka infot selle kohta, et välisteenistus on esindatud siin proua Marta Vidrikovska, aga tema on idapartnerluse meeskonna juht. Yes, soovite sõna? jah, suur aitäh! aitäh võimaluse eest täna teie seas viibida siin koosolekul. tahaksin tänada raporti eest ning teie panuse eest idapartnerluse aruteludesse. paljud asjad on siin juba ära öeldud ning saan ainult üle korrata, mis äh, Lawrence Meredith ütles. ülemkogu peaks toimuma kaheksateistkümnendal juunil. see toimub Brüsselis ning seal tuleks läbi vaadata idapartnerluse raames saavutatud äh, tulemused äh, viimasest ülemkogust või viimasest kohtumisest peale, kui seda küsimust arutati kaks tuhat seitseteist ning samuti tuleks paika panna tulevased prioriteedid äh, pikaajalises perspektiivis äh, idapartnerluse jaoks. eelmisel aastal viisime läbi ka kons-, mm, konsultatsiooniprotsessi, mõtlesime selle raames siis idapartnerluse peale pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. meie silmis on kaks või peamist asja, mis äh, kõlama jäid me peame ette valmistama ka ühise ähm, teatise märtsikuuks, kaheksateistkümnendaks idapartnerlus on ilmselgelt häid tulemusi pakkunud majandus, äh, kaubandus, äh, ühendused, inimestevahelised kontaktid, aga meil on vaja veel hea valitsemise, õigusriigi, korruptsioonivastase võitluse, ajakirjanduse ning äh, kodanikuühiskonna osas pingutada. praegune äh, raamistik annab tulemusi, see on päris edukas olnud. meil on ka teekaart kaks tuhat kakskümmend, kus on äh, käegakatsutavad eesmärgid ning tulemused. samuti praegune arhitektuur on igati asjakohane võtame teadmiseks teie arvamused ning kindlasti Thank you very much. kindlasti võtame neid arvesse, kui me valmistame ette kahe tuhande kahekümnenda aasta juuni tippkohtumist. aitäh, nüüd meie põhi eh, soovituse koostaja juurde uuesti härra Svevitšus, kas tahaksite vastata nendele, nendele sõnavõttudele? aitäh ja tänan kõiki kolleege, eelkõige oma variraportööre, tõepoolest väga kasulike, väga väärtuslike ja asjakohaste soovituste eest. tõepoolest see, mida ma tänasest arutelust kuulsin, on see, et see poliitiline tingimuslikkus peaks olema midagi, mida tuleb kasutada, mida ei tohiks unustada, kui me tahame, et et võrdsetel alustel toimiks meie partnerlus, siis see ei ole võimalik ilma selleta, kui need tingimused täidetaks. ja teiseks, tõepoolest, me ei tohiks äh, Ukrainat piirata, finantsvahendid, eriprogrammid eri platvormid, koostööprogrammid ja nii edasi. üht tuleb võib-olla siiski silmas pidada, see on see, et ei tohiks luua midagi väga erilist idapartnerlusriikide jaoks. miks seda tuleks teha, võib-olla tuleks olemasolevaid poliitikavahendeid, instrumente, programme laiendada ja paluda, et nad võtaksid osa nendest, näiteks rohelepe. mina olen selle vastu, kui me loome eraldi näiteks mingisuguse keskkonnaalase ettepaneku just nendele idapartnerlusriikidele. meil on väga ühtlustatud ja terviklik lähenemisviis Euroopa Liigi, Liidus ja peame kutsuma üles meie idapartnerluse riike võtma osa sellest juba välja töötatud programmist, võttes arvesse nende rahalisi võimekusi ja edusamme tõepoolest, aga ei ole vaja luua midagi erilist nendele idapartnerluse riikidele, tegu ei ole mingite eriosalistega, nad on meie, nad on meiega võrdsed ja nad peaksid eh, sama palju pingutama kui meie. ja lõpuks juhataja, ma arvan, et eh, selgelt eh, kuulsime idapartnerluse tuleviku kohta ja selge on see, et me ei tohiks karta edusamme ja seepärast peame me oma partnerlust ja koostööd äh, ka pakkuma ja idapartnerlusriigid ei ole lihtsalt naabrid meie jaoks, nad ongi tõepoolest partnerid ja kui me näeme, et see edasi areneb, siis saavutame me midagi järgmise kümne aasta jooksul, mis õigustatult algas Poola eesistumisest kahe tuhande üheksandal aastal. ettepanek oli hea ja ma arvan, et kahe tuhande kolmekümnendal aastal oleme me rohkem rahul meie idapartnerlusriikide integratsiooniga Euroopa Liitu, aitäh! You aitäh nende kokkuvõtvate sõnade eest, aga ma natuke kõhklen, kas seda rohe, roheleppe paketti nad näevad rohkem piitsa või präänikuna, aga eks siis paistab suur aitäh selle väga huvitava mõttevahetuse eest, kõik need soovitused, ettepanekud olid väga huvitavad ja tuletan teile meelde, et praegu on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kahekümne kuuendal veebruaril, võtsime arvesse seda, et võiks tähtaega pikendada, vaatame, kas see on võimalik ja anname teile sellest teada asjakohasel viisil võimalikult kiiresti, nii et selle päevakorrapunktiga lõpetame järgmine on muud küsimused. tundub, et muid küsimusi ei ole. ja jääbki ainult teavitada veel järgmistest komi-, komisjoni koosolekutest kuueteistkümnes märts siin Brüsselis ja seitsmeteistkümnes märts samuti siin Brüsselis. suur tänu koosoleku eest, koosolek on lõppenud